mehhanismidega eelmisel aastal, seega olukord on tõsine, kuid ma loodan, et need olid head uudised. suur tänu, volinik Hedego. mul on kuus resolutsiooni ettepanekut, mis on arutelu lõpuks esitatud, arutelu on sellega lõppenud ja hääletus toimub pärast järgmise arutelu lõppu. ja järgmine arutelu puudutab äh, skandaali sunniviisilise abordi kohta Hiinas ja sõna saab kõigepealt autorid Tännok. president, äh, sunniviisiliste abortide skandaal on täiesti šokeeriv. Mm, me räägime siin Shengjia maakonnast, äh, kus äh, proua Feng pidi, oli sunnitud aborti tegema pärast seitsmendat raseduskuud. aga tegelikult kutsus see esile eh, tohutu vastukoja Hiina ühiskonnas, mis oli erakordne. Eh, naiste eh, steriliseerimine, sunniviisilised abordid on laialt levinud praktika Hiinas. see on viinud selleni, et sada kaheksateist noormeest sünnib iga saja tütarlapse kohta, meeste-naiste äh, sündide tasakaal äh, ei ole paigas, seetõttu oleks vaja kuidagi rahvastiku planeerimispoliitikat mõjutada. Äh, sunniviisiline steriliseerimine ning sunniviisilised abordid tuleks tõstatada ka järgmisel inimõiguste dialoogi kohtumisel Hiinaga. suur tänu, kolleeg, tänu kolleeg Peeterle, palun mm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 ootame ühe hetke. From... No, no, then... kas me peaks alustama, küsib härra Peeter, ei oodake üks hetk. Uh, mul paluti, et ma küsiksin teie käest, et te jätkaksite selleks, et me saaksime näha, kas süsteem toimib jälle. kõnealune resolutsioon põhineb Euroopa Liidu põhiväärtustel see rajaneb Euroopa Liidu alusväärtustel ning äh, inimõiguste harta artikli üks, mis ütleb, et äh, inimelu on puutumatu ning äh, praegu räägime me sunnilisest abordist, mis viidi läbi Hiinas ja me peame hukka mõistma sellise praktika kokku inimõiguste rikkumise. Hiina viib ellu ühe lapse poliitikat, aga meie arvame, et sunniviisilised abordid tuleks tõstatada äh, olulise teemana inimõiguste dialoogis. Euroopa Liidu maksumaksjad peavad siiski teadma, mm, kus ja mismoodi äh, nende raha kasutatakse, äh, see peab siiski toimuma vastavalt meie põhiväärtustele. suur tänu, kolleeg Peeterle, nüüd kolleeg Romeva Irueda, poolteist minutit. Yes, uh, the facts are that faktid näitavad, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, äh, rööviti üks äh, naine, kes oli seitse kuud rase, teda peksti, sunniti äh, aborti tegema, äh, loode suri ametivõimud siiski otsustasid uurimise läbi viia ning selgus, et abort oli kutsutud esile vägivaldselt. see juhtum tuli avalikuks tänu internetile ja see näitab, kui tähtis on sõnavabadus, kaasa arvatud sõnavabadus internetis elanikkonna arengu rahvusvaheline konverents äh, peab äh, selliseid äh, teemasid samuti käsitlema. naistel peab olema võimalus ise otsustada lapse kandmise üle nii, e-, e-, et nad saavad kasutada pereplaneerimisvahendeid nii, nagu nad ise heaks arvavad sunnivistelist, äh, sunniviisilistel abortidel ei ole äh, tänapäevalust kohta. Euroopa Liit äh, mõistab sellise Hiina naiste tagakiusamise hukka otsustavalt mm, ning samuti mõistame hukka sellise praktika ning ka steriliseerimise kogu maailmas. mõistame hukka ka ühe lapse poliitika. suur tänu! suur tänu, kolleeg Rumeva ja Rueda. proua Šaake, palun poolteist minutit. täna president, volinik, kolleegid. eelmisel kuul kuulis maailmas interneti läbi, et seitse kuud rase naine Feng Jianmei rööviti ja sunniti aborti tegema. kohalikud ametivõimud küll tegutsesid, kuid see ei olnud mingil juhul lihtsalt vahejuhtum. lapse Ähm, tapmine, mis tähendab vastsündinute tapmine ja samuti ka äh, soopõhised abordid, mis leiavad aset äh, Hiinas toimuvad nende ühe lapse poliitika raames. ja sellised abordid äh, on toonud kaasa moonutusi demograafilises arengus, mistõttu ja ma kordan, nelikümmend miljonit tütarlast on puudu inimestel peaks olema võimalus oma valikuid ise langetama ja planeerima oma peret, kas nad soovivad lapsi või mitte ja seda nad peaksid tegema turvaliselt. igasugune sund ja surve on vale kõigepealt ja äh, on ebaprofessionaalselt naiste vastu suunatud. on oluline, et kõikidel naistel on juurdepääs reproduktiivtervise teenustele see on nende põhiõigus, sealjuures pereplaneerimisele ja abile äh, sünnitusel. on aeg, et äh, äh, naised ja mehed hakkasid uurima seda, mis toimub süstemaatiliselt Hiinas ja ma tahaksin rõhutada, et tänu sellele juhtumile, mis õhutas nii paljude arutelusid nii Hiinas kui ka maailmas, sai teoks tänu internetile, kus see jutt levis seetõttu eh, keskendugame interneti vajaduse, vabaduse tähtsusele ja võitlusele tsensuuri vastu Hiinas. suur tänu, proua Šake, järgmisena poolteist minutit, proua Veržea. tänan, president. iga naise õigus oma kehale otsustada on põhiõigus kasutada seda õigust äh, poliitilistes huvides äh, ei tähenda seda, et me kaitseme äh, inimõiguste ülddeklaratsiooni ja rahvusvahelisi, äh, rahvus, rahvusvahelist konventsiooni naiste diskrimineerimise vastu. kuid mõned siin ikkagi püüavad neid naiste õigusi küsimärgi alla seada ja kasutatakse ära see, jällegi sedasama seanssi, mis meil siin toimub, seda arutelu inimõiguste üle, väga kahetsusväärne. naisi tuleb kaitsta nii Hiinas, aga ka mujal maailmas. ikkagi peame hukka mõistma Hiina ühe, Hiina vastavad õigusaktid, mis soodustavad ühe lapse poliitikat internet on tekitanud Hiinas laialdase debati äh, ja debatt jätkub. Hiinas on äh, miljoneid, sadu miljoneid elanikke ja äh, ilmselt peab Hiina ükskord silmitsi seisma tõsise rahvastiku vananemise probleemiga, mida mujal ei juhtu. igal juhul peab Hiina oma poliitika järele üle järele mõtlema. suur tänu, proua Veržja, proua Veržja. kas te olete nõus vastama härra Migalski sinise kaarti küsimusele? kolleeg Migalski, palun. Te olite nii kena ja ütlesite, et äh, naisel on õigus äh, otsustada oma keha üle aga mees äh, kontrollib ju ka oma keha, kuid loode, kas naine peab ka seda kontrollima, millisest kuust alates on laps või loode ema kehaosa ja millisest enam ei ole? suur tänu ja kolleeg Veržea, palun. kallis kolleeg see äh, debatt siin on nende abordivastaste äh, vana jutt. Ähm, ma äh, nõuan kindlalt, et naised peavad saama kontrollida oma keha, ise otsustama oma keha üle, ärge kasutage ära seda tänast debatti poliitilistest huvidest. praegu räägitakse naisest, kes suri Hiinas sellepärast, et õigeid seadusi ei täidetud. kaitskem naisi, äh, respekteerigem seadust ja ärgem hiiligem siia sisse mingite muude teemadega. aitäh, proua Veržea. härra Posselt soovib ka siiski lisaküsimuse esitada, härra Veržea, olete nõus? härra Posselt. härra Posselt suur tänu, proua Veržja, ma ei saa teist üleüldse mitte aru, siin ei räägita mitte mingitest teistest teemadest, ma tahaksin selle küsimuse korrata, kas te tõesti arvate, et sündimata laps, seitsmekuune loode, Euroopa Liidus ollakse nõus, et äh, tal on õigus elule, kas teie seate kahtluse alla seitsme kuuse loote eluõiguse, see on see, millest me täna siin räägime, sest ei tapetud mitte naist, vaid äh, laps ja see laps tapeti mürgisüstiga. ma ei tea Teie tahate eluõigust äh, lootele ja samas olete abordi vastu. mina olen selle poolt, et naine ise otsustab oma keha üle. naised ise otsustavad, mitte mehed ei otsusta, mis ta oma kehaga peab tegema. suur tänu, proua Veržea. Need olid nüüd resolutsiooni ettepanekute autorid. nüüd tuleme fraktsiooni nimel kõnelejate juurde ja alguse teeb proua Essaia. üks minut, palun. suur tänu, härra president. ühe lapse poliitika on Hiinas välja toonud väga õudse külje, nimelt sunniviisilised raseduse katkestamised viiakse läbi aborte sellepärast, et perekondadel ei ole eh, nii palju raha, et nad saaksid maksta trahvi teise lapse eest. lindades võib eh, olla inimestel üks laps, maapiirkondades kaks last, peale selle viiakse läbi ka veel soopõhiseid aborte. miljonid eh, lapsed on tapetud, eelkõige just tüdrukud see toob endaga kaasa üha rohkem demograafilisi probleeme, juba praeguse, praegu, nagu öeldud, on Hiinas puudu nelikümmend miljonit naist ja last, tüdrukut, vabandust. ja me peame hoolitsema selle eest, et äh, esimene inimõigus on äh, saada sünnitatud ja et seda ka kaitstakse. suur tänu ja nüüd järgmisena kolleeg Senišin, palun. Dziękuję panie przewodniczący tänan, president. Hiina ühe lapse poliitika on põhi inimõiguste rikkumine. Äh, sellega kaasnevad äh, steriliseerimine, sunnisteriliseerimine, äh, abordid. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ainult kaheteist protsendil noortel hiinlastel oli arusaam sellest, mis on rasestamisvastased vahendid iga päev äh, sooritatakse tuhandeid aborte. ainult parem seksuaalne kasvatus ja ravimite kättesaadavus aitaks äh, teha lõpu sellisele naistevastasele vägivallale, julmale vägivallale mitte ühelgi ametivõimu esindajal ei ole õigus katkestada ra rasedust naise tahte vastaselt. see on totalitaarse režiimi avaldus, see on lubamatu inimõiguste rikkumine. naise, naiste tervist rikutakse, nad surevad äh, ja väga sageli satuvad ahistamise objektiks ka lapsed või neid tapetakse äh,. Hiina rahvastiku arv kasvab, kuna eluiga pikeneb mitte selle tõttu, et neil sünnivad rohkem lapsi. ja Hiina ametivõimud peavad oma poliitika üle vaatama nii kiiresti kui võimalik. suur tänu, kolleeg Zenishin ja nüüd äh, proua Ojuland, palun suur tänu, president. Feng Shenmei röövimine ja tema ja sunnitud abordi läbiviimine oli tema inimõiguste ränk rikkumine Feng Shanmei juhtumi uurimise kõrval, mida viib läbi Ankangi kohalik omavalitsus, peaksid Hiina ametivõimud uurima kõiki sunnitud abordi ja steriliseerimise juhtumeid kogu riigis. Hiina ühelapsepoliitika on kaasa toonud ebaseaduslikud ja soopõhised abordid, mis äh, seab kahtluse alla selle poliitika rakendamiseks vastu võetud meetmed avalik meelepaha, mis järgnes Feng Shanmei juhtumi avalikuks tulekule, peaks viima ühe lapse poliitika ülevaatamiseni. pereplaneerimine peaks olema maailma igas nurgas isiklik valik ja riik ei tohiks sekkuda. Hiina peaks rohkem investeerima seksuaalkasvatusse ja rasestumisvastaste vahendite propageerimisse. suur tänu, proua Ojuland, kolleeg Schlüter, kas me saame teid äkki aidata? <laughs> Yes, but look that you do not... jah, aga vaadake, et oma kohvrit maha ei unusta. järgmisena kolleeg Paška, palun. suur tänu, et sõna andsite, meil on tegemist täiesti uskumatu ja õudse kombinatsiooniga. ühelt poolt halvad eeskirjad ja teiselt poolt südametud ametnikud, kes neid äh, südametuid eeskirju ellu viivad. Hiina ühe lapse poliitika, mida siin on kirjeldatud, äh, on tegelikult äh, riigi käega paika pandud vägivald kui valitsus soovib riigi elanikkonna, konda ja elanike arvu reguleerida, ei tohi ta mitte mingil juhul kasutada vägivalla. otsused pereplaneerimise üle on iga vanema isiklik otsus. riik võib olla küll teha selgitustööd ja pakkuda informatsiooni või võib äh, äh kodanikke kuidagi materiaalselt stimuleerida. see sunnitud abordi äh, juhtum tuli tänu internetile avalikuks. aga kindlasti ei ole tegemist mingi erakordse perekonnatragöödiaga Hiinas. kui on tõesti nii, et Hiina ise on nõus tunnistama, et sellised äh, protseduurid on ebamoraalsed, siis ka tegelikult meie peaksime hoolitsema selle eest, et äh, Hiinalt nõutakse millegi ettevõtmist suur tänu, kolleeg Paška ja nüüd saab sõna härra Obermeier, palun, poolteist minutit. suur tänu, härra president ja härra me nägime pilte sellest õudsest abordist ja ma ei usu, et see lugu kellegi külmaks oleks jätnud äh, naine oli seitsmendat kuud rase teise lapsega, sellegipoolest võtsid ametivõimud ta kinni ja sundisid aborti läbi viima. pärast seda, kui oli selge, et ta ei ole võimeline maksma neljakümne tuhande jänni ehk viie tuhande kahekümne ühe euro suurust trahvi. ta rööviti ja kolmandal päeval vangistuses süstiti talle mürki, mistõttu kutsuti esile enneaegne sünnitus. mul pole sõnu kirjeldamaks seda õudset juhtumit, tegemist ei ole üksikjuhtumiga, alates üheksakümne seitsmendal aastal sisse viidud ühe lapse poliitikat on nelisada miljonit Äh, sünnitust äh, nii-öelda ära jäetud, eriti just äh, maapiirkonnas üritavad ametivõimud sunnitud aborte läbi viia, ähvardades rahatrahviga. ma ei usu, et piisab sellest, nagu siin öeldi, et me siin inimõiguste alast dialoogi edasi viime Hiinaga. Euroopa Liit peaks, kui tema jaoks inimõigused tõesti on tähtsad, kõik Hiina, kõiki Hiina imporditooteid boikoteerima nii kaua, kuni see ebainimlik äh, pro-, kuni need ebainimlikud protseduurid lõpevad ja ühe pere, ühe lapse poliitika lõpetatakse. suur tänu, kolleeg Obermeier, need olid fraktsioonide nimel kõnelejad, nüüd tulevad ülejäänud registreeritud kõnelejad ja kõigepealt kolleeg Soonik, palun wyrazić głębokiego zaniepokojenia sytuacją przymusowych aborcji kobiet. tänan president. Äh, sundaboolid Hiinas on tõesti kohutav nähtus. me peame selle nähtuse vastu võitlema, kuna lapsed surevad, see on ebainimlik, see on lubamatu kui kahekümne kolme aastane rase naine äh, sunnitakse aborti tegema. me peame selgelt ütlema, et see range ühe lapse poliitika viiakse ellu äh, väga äh, drakoonlike meetoditega. ei ole mingit tagatist, et need juhtumid tulevikus ei kordu ja see näitab põhiinimõiguste eiramist Hiinas. selline äh, kitsendab ühe lapse poliitika Hiinas on hakanud juba ka vastuseisu tekitama, äh, noored hiinlased kardavad oma elu pärast, sest väga paljud noored naised surevad abordi ajal. suur tänu, kolleeg Soolik, nüüd äh, kolleeg Angelilli, palun presidente äh, in cina president Hiinas on ühe lapse poliitika toonud kaasa sündimuse kontrolli sunnimeetodite abil, sealhulgas ka sundabordid kuni kaheksanda raseduskuuni ja sundsteriliseerimise. Äh, need, kes sünnitavad lapse väljaspool kvooti, peavad maksma tohutuid karistustrahve ja need, äh, kelle peredes laste arv suureneb üle lubatud piiri, võivad sattuda vangi. see on lubamatu inimõiguste rikkumine, naise sundimine aborti tegema, kuna tal ei ole valitsuselt saadud haldusluba lapse sünnitamiseks, on kohutav äh, see on väga dramaatiline kogemus iga naise jaoks ja vastavalt Maailma Terviseorganisatsioonile äh, on naiste seas enesetappude arv kõige suurem võrreldes meestega. ja äh, raseduse äh, katkestamine sellisel viisil on võrdne lapsetapuga. suur tänu, proua Angelili, nüüd kolleeg Šridlevska, palun. tänan, president rahvapartei resolutsioonis, mille me täna äh, hääletusele paneme ja heaks kiidame, avaldab oma seisukohad Hiina äh, abordipoliitika kohta äh,. ühe lapse poliitika on sõnaselgelt inimõiguste rikkumine ja ka naise keha terviklikkuse rikkumine ja puutumatuse rikkumine äh, sunnimeetodid, mida rakendatakse naiste suhtes, äh, aborti tegema, äh, äh, hirmutamine ja vägivald on ebainimlik surve avaldamine tulevastele emadele. me oleme teadlikud nendest juhtumitest, et loode võib ellu jääda seitseteist kuni kaheksateist protsenti lastest Euroopas Äh, sellel reseduse astmel äh, võivad ellu jääda veel. seega niiviisi ei saa perepoliitikat ellu viia, me ei peaks piirduma sõnadega, me peaksime tegutsema. suur tänu, kolleeg Škridlevska. ja nüüd tuleme vaba mikrofoni vooru juurde ja jällegi on palju rohkem sõnavõtusoovijaid, kui meil tegelikult aega on ja ka jällegi katsun sõna anda nendele, kes siiamaani pole sõna saanud tänases arutelus. kõigepealt kolleeg Kaaler, palun. suur tänu, härra president kui ühe lapse poliitika toob endaga kaasa sunnitud abordid, siis tuleb need hukka mõista, ükskõik kas see on ametlikult, äh, kas tegemist on ametliku käsuga või kui ainult arvatakse, et tegelikult ametivõimed kaitsevad abortide läbiviijad. Õnneks interneti tõttu ei ole võimalik selliseid asju enam varjata väga hea on see, et kohalikud ametivõimud peavad ka hüvitisi maksma ja trahve maksma kuid kahjuks on tegemist nii-öelda positiivse suvaga, sellepärast et äh, Hiinas ei peeta kinni inimõigustest ja ka õigusriigi põhimõtetest. sellepärast tuleb meil see küsimus tõstatada, sellepärast et tagakiusatute arv on pikk. Äh, ajakirjanikud, kirjanikud, äh, need, kes võitlevad repressioonide vastu Äh, väga paljud on vangilaagrites äh, oma tegude pärast ja sellepärast on väga tähtis, et me ikka ja jälle tõstatame need küsimused ja ka äh, dialoogi Hiinaga nendes küsimustes katsume pidada. suur tänu, kolleeg Kaaler ja nüüd proua Zaborska. suur tänu, härra president, proua volinik maailm on šokeeritud. šokeeritud Hiina ametivõimude tegutsemise pärast. tegemist on inimõiguste rikkumisega ja sellepärast on tähtis seda küsimust kahepoolsetes läbirääkimistes Hiinaga ikka ja jälle tõstatada ning äh, tõeline põhjus, miks see noor naine rööviti ja miks äh, ta sunniti rasedust katkestama, on tegelikult Hiina pereplaneerimispoliitika. tegemist on väga õudse poliitikaga, äh, maksumaksjad aga toetavad seda poliitikat ja sellepärast äh, arvan mina, et Euroopa Liit ei tohiks rahastada neid organisatsioone, mis äh, reproduktiivtervishoiu äh, kaitsmise varju all viivad läbi aborte. suur tänu, järgmisena kolleeg Skinner. Um, härra president, Hiina ühelapsepoliitika on probleemi äh, tuumaks sunniviisilised äh, abordid, äh, loodete tapmine on äh, hukkamõistu väärt, ühe lapse poliitika tuleks ära keelata. ja vahepeal see juhtum, et Hiinas otsustati ühe naise seitsmekümne rasedus lõpetada, kuna ta ei maksnud trahvi, see on, see on täiesti kohutav, hukkamõist on vähim, mida me saame teha. kaubandussuhetes, nii nagu Hiina seda teeb, või need kaubandussuhted, millesse Hiina on astunud, tuleks alati nõuda ka inimõiguste standardite järgimist. tänan. suur tänu, kolleeg Skinner, kolleeg Žipp, palun kolleeg Žip teda ei ole enam kohal ja siis lõpetab härra Posselt selle vaba mikrofoni vooru. härra president, ühe lapse poliitika Hiinas on seotud ühe nähtusega, mida Äh, kahekümne sajandi suur kirjanik Solženitsõn nimetas äh, valede diktatuuriks. Hiina režiim väidab, et tegemist on kohaliku omavalitsuse äh, tegevusega. me ei tohiks siin sellesse lõksu langeda, tegemist on süstemaatilise aastakümnete jooksul üles ehitatud poliitikaga ja niikaua, kui on meil ühe lapse poliitika kehtimas, nii kaua jäävad ka sunnitud abordid, sunnitud steriliseerimised ja need õudsed äh, ähm, sündmused ning põhiseks on tõesti ühe lapse poliitika, meil peame hoolitsema selle eest, et naistel, vabandust, et perekondadel oleks otsustusõigus ja sinna kuuluvad nii naised kui ka mehed, proua Veržea, ja me peame kaitsma sündimata laste elu. tegemist on ühe kõige universaalsema inimõigusega, õigus elule viljastamisest kuni loomuliku surmani ja meie peame hoolitsema selle eest, et inim-, et äh, inimesi tapetaks enne, kui nad on tulnud ilmale. täna aga räägime me Hiinast ja sellepärast ütleme lihtsalt ei ühe lapse poliitikale. suur tänu, kolleeg Posselt. proua Lunatšek kas te soovite asja kohta? ei, ei, mul on kodukorra kohta küsimus. Te ütlesite, et sõna saavad ainult need, kes täna ei ole veel rääkinud. minu kolleeg Kiil Nielsen soovis ka vaba mikrofoni voorus rääkida, temale te sõna ei andnud, härra Possetile, aga te andsite, kuigi tema on küsinud. see oli küll sinise kaardi küsimus, aga ikkagi. sellepärast üritan kuidagi siiski härra Kiil Nielsenit ka veel sõnavõtjate hulka slikerdada. Meine Äh, proua Lunatšek, vaba mikrofoni voor on selleks, et arutelu natukene elavamaks muuta ja sõna peaksid saama need, keda fraktsioonid ei nimetanud. sinise kaardi protseduuri puhul on tõesti teistsugune elav süst nimelt. eelmine kord ma ei andnud härra Posseltile sõna just küsimu-, selle teemavaldkonna pärast, ta on nüüd kaks korda sinise kaardi küsimuse esitanud, sellepärast otsustasin talle nüüd sõna saada. ta ei olnud registreeritud kõneleja, proua Kiil Nielsen sai registreeritud kõnelejana sõna me tõesti tegelikult raiskame rohkem aega, kui säästime, aga ma tõesti üritan natukene erinevaid vaateid siia sisse tuua ja ma üritan vähemalt mitte kellelegi liiga teha. sellega on nüüd vaba voor lõppenud ja lõpetuseks saab sõna proua volinik. suur tänu, president, austatud liikmed. Ähm, Euroopa Liit on mõistnud hukka hiljutise abordiskandaali Hiinas, kaasa arvatud äh, Feng Shamei juhtumi paljud rääkisid täna sellest. Euroopa Liit on kuulnud ka Pan Chung-Yangi juhtumist ja äh, proua Karui juhtumist Hunani äh, provintsist. Nende rasedused katkestati äh, viiendal kuul ja kaheksandal kuul, aprillis ühel ja juuni keskel teisel Euroopa Liit Liit soovib, et Hiina mõistaks sellise praktika hukka äh, ning äh, me oleme rahul, et äh, on alustatud uurimine, soovime, et vastutavad ametnikud ka karistada saaksid. me oleme kuulnud, et pereplaneerimispoliitikaga on probleeme olnud üheksateistkümnes provintsis Hiinas, aga ikkagi Euroopa Liit on väga mures selle üle, mis juhtus proua Fengija ja tema perega, sest kuna nende juhtum tuli avalikuks, on neid nüüd hakatud taga kiusama ja Euroopa Liit kavatseb jätkuvalt jälgida, mis nendest juhtumitest edasi saab. sunniviisilised abordid, steriliseerimine, vägivald naiste vastu äh, on Hiinas samuti ebaseaduslikud kuid äh, probleem on siiski sügavalt äh,, sügavale juurdunud ja äh, seoses Hiina pereplaneerimispoliitikaga on Euroopa Liit äh, kahekümne üheksandal mail äh, dialoogis Hiinaga neid küsimusi tõstatanud. me tahame teha nii, et et äh, pereplaneerimispoliitika Hiinas vastaks õigu-, äh, õigusriigi põhimõtetele ja Hiina rahvusvahelistele äh, kohustustele ja me soovime teha ka nii, et aktivistid, üksikisikud, kes avalikult kritiseerivad sellist poliitikat, ei peaks repressiivmeetmete tõttu kannatama me püüdsime aidata ka pimedat inimõiguste aktivisti, kes põgenes äh, USA-sse, temagi võitles pere, pereplaneerimispoliitika vastu. tema, äh, selle inimese pere muide äh, pandi koduaresti. Euroopa Liit on tõstatanud ka Mao Hongfangi juhtumi dialoogis Hiinaga tema võitles samuti sunniviisiliste abortide vastu, teda ta on tuntud Euroopas, me soo-, äh, ütlesime Hiinale, et füüsilist vägivalda ja ahistamist tuleks perepoliitikas vältida ja me kavatseme seda teemat jätkuvalt tõstatada suhetes Hiinaga. tänan. suur tänu, volinik Hedekoo meil on jällegi arutelu lõpuks kuus resolutsiooni ettepanekut esitatud, arutelu on sellega lõppenud ja hääletus toimub praegu kohe